pärast. komisjon palus sõna. seda pole küll päevakorras, aga komisjoni avaldus võtab kõigest paar minutit, kuna meil on väga pikk hääletusprotsess ees, siis arutelu ei toimi. aga volinik Rehn, saate kohe sõna, palun võtke istet ja palun hoolitsege nüüd selle eest, et te kõik vait jääte. komissarin härra volinik. suur tänu, härra president. austatud parlamendiliikmed. kokkuleppes parlamendi presidendi ning president, komisjoni presidendiga tahaksin ma teha avalduse komisjoni poolt. see puudutab läbirääkimiste seisu Kreeka teemal. loomulikult äh, me tagame oma poliitilise toe äh, selleks, et äh, järgmine väljamakse Kreekale saaks toimuda. selle nädala alguses jõuti kokkuleppele Euroopa Liidu IMF-i toiga, troika ning äh, Kreeka ametivõimudega. üks Eurogrupi kohtumine teisipäeva õhtul äh, kuni äh, kolmapäeva varahommikuni tõdes, et palju on tehtud edusamme kokkuleppes Kreekaga, isegi kui konkreetse järelduseni jõuti, et edusammud on olnud pigem nõrgad Eurogrupp tunnustas, et Kreeka ametivõimud on edukalt rakendanud eh, ette nähtud tegevuste nimekirja, mis IMF-i ja Euroopa Liidu poolt eh, ette oli pandud. see näitas Kreeka valitsuse poolt väga tugevat pühendumust eh, ja tugevat lähenemist. mis puudutab struktuurseid reforme, siis äh, väga olulisi otsuseid on tehtud äh, selleks, et äh, tõhusamat maksuhaldust korraldada Kreekas. see on tõepoolest väga oluline, sellepärast et õiglane maksukoormuse jagamine tähendab korralikku riigi eelarvestamist, aga teisest küljest tagab see ka sotsiaalse õigluse Kreekas. nii et me peame saama üle müüdist, et Kreekas mingisuguseid edusamme ei tehta ja Kreekat igal juhul see kuvand äh, kahjustab, see on nende suhtes äh, ebaõiglane. austatud parlamendiliikmed, Kreeka äh, tagab tulemusi, nüüd on aeg selleks, et Kreeka, Euroopa ja rahvusvahelised partnerid peaksid kinni ka oma lepingulisest kohustusest. That... Uh, selleks, et äh, seda teha, eurotsooni äh, liikmesriigid ja Eurogrupp peab kokku leppima äh, olulistes meetmetes selleks, et Kreeka võlakriisist välja aidata. arutelud teisipäeva hilisõhtul jõudsid kokkuleppele lähemale ning selles valguses peab olema kindel, et need meetmed ei väljas äh,, ei välista Kreeka võlasuutlikkust äh, järgmisteks aastateks ja kui vajalik, äh, siis äh, tehakse uusi otsuseid äh, juhul, kui äh, tulevikuolukord Kreekas muutub äh,. seda, selle eestluse, eelduseks on muidugi, et Kreeka täidab täielikult reformi äh, programmi nõudeid. kokkuvõttes äh, tahaksin ma öelda, et äh, kõik äh, kes äh, järgmisel esmaspäeval Brüsselis äh, kohtumisele tulevad, äh, peaksid tulema sinna äh, puhta äh, südametunnistuse ja heade mõtetega, ähm, ma ei näe ühtegi põhjust, mikspärast me ei võiks paketis kokku leppida ning saada üle kahtlustest, mis on pidurdanud usaldust Euroopa vastu ning ei ole lasknud ka investeeringutele kasvule Kreekast taastuda daamid ja härrad, Euroopa seisab Kreeka selja taga ning mina võin tagada, et äh, minu kolleegid äh, töötavad äh, viimase verepiisani, et seda tagada ning komisjon igal juhul toetab seda olulist kokkulepet Kreeka inimeste jaoks ning Euroopa majanduse jaoks, aitäh! suur tänu, volinik Rehn! kallid kolleegid, president palus mul, et ma tema nimel teeksin järgmise avalduse. kallid kolleegid, pühapäeval on naistevastase vägivalla päev, kahjuks on naistevastane vägivald praegu iga päev täiesti päevakajaline kogu maailmas ja ka Euroopa Liidus. naistevastasel vägivallal ei ole sotsiaalseid, kultuurilisi ega